tere hommikust kõikidele, sama hispaania keeles, alguses prantsuse keeles, nüüd inglise keeles, head kolleegid. kas te palun asuksite oma kohtadele? Welcome to the Libe committee. tere tulemast Libe komisjoni esimesele koosolekule, tavakoosolekule pärast asutamist ja nüüd me alustamegi oma tavalise tööga. If you please may remain silent. kas te palun oleksite vaikselt, istuksite kohtadele, meil on päris tihe päevakord täna ja homme. täna on meil koosolek hommikul ja pärastlõunal ja tulevad ka kaks volinikku, volinik King ja volinik Jourova. kas te võiksite palun vaikselt oma kohtadele asuda? palun siis pidage silmas meie tänast ajakava. täna kell üheksa viisteist kuni kaksteist kolmkümmend või pigem üksteist kolmkümmend ja siis järgneb koordinaatorite koosolek. ja pärastlõunal alustame jälle kell kolm. ja sealt siis jätkub meie töö kuni kuusteist kolmekümneni. ja homme alustame kell üheksa kuni lõunani välja. nii et alustuseks võtaksime selle päevakorra vastu nagu tavaliselt. kui vastuväiteid ei ole päevakorrale sellisel kujul, siis loeme selle vastuvõetuks. väga hea. Lähme teadaannete juurde. keeleprofiilist rääkides peame vabandama läti ja iiri keelde tõlget ei ole paraku sellel koosolekul. ülejäänud ametlikud keeled on olemas. ja nüüd koordinaatorite soovituste kinnitamine. esiteks vastavalt eeskirjale kakssada viis vastavalt üheteistkümnenda juuli koosolekule, need on teil dokumentides olemas. nüüd raportööride nimetamine. esiteks mina esimehena olen raportöör nõukogu rakendusotsuse osas, mis puudutas automaatset andmevahetust, mis puudutab äh, Iirimaal registreeritud sõidukeid. Roberta Metsola järgmine Rahvaparteist on nimetatud raportööriks, mis puudutab määrust, mille teemaks on võltsitud ja autentsed äh, dokumendid veebis, niinimetatud FADO süsteem. edasi. Aliis Kuunke Rohelistest. Äh, väärtuste ja õiguste programm e MFF-iga seotud teema härra Majid Majid rohelistest on raportööriks nimetatud horisontaalse võrdse kohtlemise direktiivi osas. proua Claire Daly kuuest on raportööriks nimetatud neljanda mõttevahetuse osas, periklase osas ja lõpetuseks ja arvamuste koostajad ka proua Glendalin del Bosco-Orfild Rohelistest on nimetatud libe arvamuse koostajaks eelarve projekti osas aastaks kaks tuhat kakskümmend. kas komisjon on nõus kõikide nende nimetamistega, siis on see heaks kiidetud. ja nüüd läheme edasi tänase koosoleku päevakorraga. kava kohaselt alustame päevakorrapunktist neli, järgmised nelikümmend minutit seega. arutame Euroopa Liidu üldeelarvet eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend. hakkame läbi vaatama arvamuse projekti ja sõna saab raportöör proua Gwendolyn Delbos-Goldfield ja siis on aega mõttevahetuseks variraportööridega ja komisjonidega ja ülejäänud liikmetega. sõna saab raportöör proua Gwendolyn Delbos Corfield. Oui, merci ähm.. aitäh ja, ja loodan teie mõistusele, teen seda kõike esimest korda eelmise raportööri, variraportööriga Äh, olen, olen vestelnud, neid tuleks tänada, see on viimane eelarve praeguses mitmeaastases finantsraamistikus aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. sellega lõpeb üks töö, tööperiood ja ühtlasi see on alus järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule, nii et just meie ülesanne on olla siin ambitsioonikad ja võime vaid kahetseda, et seda ei ole komisjoni ettepanek. kuid veelgi vähem on seda nõukogu seisukoht, mis võeti palju juuli alguses, mis on veelgi vähem ambitsioonikas ja kus äh, on ette nähtud kärped, mis on problemaatilised. mis on siis meie arvates kõige kriitilisemad aspektid eelarves aastaks kaks tuhat kakskümmend lühidalt? kõigepealt rände ja migratsioonifond ja eriti Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamine ja vastutuse jagamine liikmesriikide vahel näeme ka, et summa on väike kriisiabi osas sisejulgeoleku puhul. näeme, et on kasvanud ähm, assigneeringud jai osas. Euroopa piiri- ja rannikuvalvele äh, läheb sada kaheksa miljonit rohkem, see on kõige suurem kasv kõikide ametite osas meie valdkonnas ja võime vaid loota, et vahendite kasvu saab kasutada ka selleks, et päästa elusid merel ja mitte ainult selleks, et äh, takistada rändajate liikumist. Euroopa prokuratuuril on vahendeid suurendatud, Euroopa prokuratuuril on väga oluline roll pettuste osas. tal on vaja piisavaid finantsressursse selleks, et ta võiks alustada oma tööd ja seda juba enne detsembrit kaks tuhat kakskümmend. meil on ka hea meel summad CÜPD-le suunatud summade üle kes peab äh, täiendavaid ülesandeid hakkama täitma andmekaitse osas uue andmekaitsemääruse kontekstis. praegused summad on praktiliselt minimaalsed, ilmselt tuleks neid suurendada. see oleks äh, lühike ülevaade. okei okay,, thank you. Now there is room for. suur tänu. nüüd variraportöörid proua Bosenberg. kas ta sooviks sõna? proua Bosenberg, teil on sõna. suur tänu, esimees. ma ei ole tegelikult variraportöör, ma ei ole variraportöör. tahtsin lihtsalt sõna äh, kõnelejad seas, aga ma ei ole variraportöör, kordan üle. The EPP shadow, I m sorry. Te, aga kes? rahvapartei äh, variraportöör Toomas Švedovski, kas ta on siin kohal? Not here. Then if you don't mind then.... Toomas Švedovski ei ole siin kohal, aga vaatame siis vaatame siis, kas ülejäänud variraportöörid on kohal. jah, just, ma võtan siis hiljem sõna. Kristjan Termes, shadow for the sotsiaaldemokraatide variraportöör Kristjan Termes. aitäh, siin ma olengi. head kolleegid, sotsiaaldemokraatide variraportöörina aastaks kaks tuhat kakskümmend tahan tänada rohelist raportööri tehtud töö eest arvamuse koostamisel meie fraktsioon toetab äh, arvamuse projekti peamisi aspekte ja teen ettepanek, ka muudatusettepanekuid suurendada, tõhustada mõningaid aspekte. üks täiendus oleks jätkusuutlikumate pikaajaliste vahendite tagamine pääste- ja otsimisoperatsioonideks Euroopa Liidu ja kõigi liikmesriikide jaoks Vahemeres. sõltumatult liikmesriikide positsioonidest või kuuluvusest rändevaldkonnas ei tohiks me unustada, et me räägime inimestest, kes on praegu uppumisohus ja liikmesriike tuleks julgustada otsimise päästeoperatsioone läbi viima nende päästmiseks. meie pikaajalist eesmärki kordame üle. Euroopa varjupaiga tugiametist peaks saama täielik amet. see oli komisjoni jaoks prioriteet juba aastal kaks tuhat kuusteist ja selle põhjal tuleb tegutseda. lisaks tahame lisada arvamuseli üleskutse komisjonile toetada uurivat ajakirjandust ja meediavabadust läbi vastavate fondide. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel esitan muudatusettepaneku selleks, et jätkuks pilootprojekt, mis toetab uurivat ajakirjandust ja meediavabadust Euroopa Liidus. ja ma usun, et praegused vahendid tuleks suunata pressivabadusele. no see on minu esimene töö variraportöörina pärast minu valimist Euroopa Parlamenti ja ma tahan tänada raportööri suurepärase töö eest ja ootame järgmist kohtumist, kus saame juba üksikasjalikumalt rääkida kõigest sellest koos teiste kolleegidega. To... suur tänu. sõna saab nüüd Fabienne Keller Aldest, teil on sõna. Merci beaucoup uh,, cher kolleeg. suur tänu, head kolleegid uh,, pro-, härrad ja prouad tõlgid. tahan tänada raportööri proua Delvos Corfieldi tehtud tähtsa töö eest. kaks tuhat viisteist rändekriis oli tõeline šokk ja tõi kaasa teadvustamise selle kohta, et meil on vaja rohkem koostööd ja solidaarsust. see kriis võimaldas alustada jõulisi reforme selleks, et paremini hallata rändevoogusid ja teiseks selleks, et paremini kaitsta meie piire ja et paremini toetada liikmesriike varjupaigataotluste käitlemisel. nagu teate, Euroopa Liidu ametid etendavad väga olulist rolli nende poliitikate ellurakendamisel, toetades liikmesriike tehniliste materiaalsete vahenditega. Need on ähm, tegutsevad, operatiivvallas tegutsevad ametid. raport on, arvamus on tasakaalus mõnede ametite eelarve kasvab, Euroopa Varjupaigaameti oma iseäranis ja Euroopa Piiri- ja Ranna, Rannikuvalve Ameti Frontexi eelarve, mõlemal on väga oluline roll, kuid täheldame siin, et vahendite suurendamine ja Frontexi piirivalvurite arvu suurendamine ei ole vastavuses kümne tuhande inimese eesmärgiga aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse ja veelgi vähem on see vastavuses kahekümne, kaks tuhat kahekümne neljanda aasta eesmärgiga, mida rõhutas proua von der Leyen. võime ka kahetseda seda, et varjupaiga rände integratsioonifond on kahanenud AMIF viis, viisteist protsenti. seda kõike ka rõhutab äh, arvamuse projekt. jagaksin teiega ka ühte ähm, tõsist muret kahe ameti rahastamise osas. Europol kõigepealt tundub, et eelarve pisut kasvab näiliselt, kuid see ei ole vastavuses arengukavadega, mis puudutab Europoli ülesandeid. tegelikult äh, aastal kaks tuhat kakskümmend kaks väheneb kolmkümmend viis protsenti äh, rahastamine. ja Euro-, nagu me teame, Europoli pädevus on viimastel aastatel laienenud Julgeolekuliidu kontekstis terrorismivastase võitluse ja kuritegevuse vastase võitluse kontekstis. kuidas saame tagada piisava koostöö liikmesriikide politseijõududega, kui me jätame Europoli ilma vajalikest inimressurssidest selleks, et tõhusalt täita neid eesmärke. iseäranis vähem kärbe kakskümmend viis protsenti personali, äh, alalise personali osas. teine oluline amet, kus vahendid on ebapiisavad on Euroopa prokuratuur. uus amet, mis peab oma tegevust alustama selleks, et võidelda pettustega. jällegi, vahendid ei ole väljakutsete kõrgusel. ja tahaksin raport, raportiga ei ole ma päris nõus rände prioriteetide osas. proua raportöör, teie seisukoht on, et vahendite suurendamine ei vasta proportsionaalselt äh, rändevoogude kahanemisele aastast kaks tuhat viisteist. mina aga tahaksin väita, et meie piiride parim, parem kontrollimine on siiski hädavajalik selleks, et ennetada tulevasi rändevoogusid ja tagada parem julgeolek Euroopa Liidus, seega varjupaigapoliitika toetamine on endiselt prioriteetne ja peame samal ajal parandama varjupaigataotluste töötlemist, varjupaiga saajate vastuvõttu, inimeste päästmist Vahemerel, nii et ma teen raportöörile ettepaneku, et neid kahte eesmärki ei tohiks üksteisele vastandada. Nad mõlemad on olulised. varjupaiga taotluste läbivaatamisest rääkides Euroopa Parlament peab täielikult panustama äh, varjupaiga eeskirjade reformi selleks, et liikmesriigid oleksid äh, solidaarsemad ja selleks, et me tagaksime kodanikele suurema jul-, turvalisuse ning samuti nendele inimestele, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset. suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Joachim Bušitski, ECR-i nimel. jah. Hello, uh, eh, Mr. Uh, eh, Pani eh, ja jah, mina asendan härra Brudžinskit, kes ei saanud täna siin olla, ütleb proua Višnevska. Ehm, ma asendan täna kolleeg Brudžinskit, ta ei saa siin olla, aga räägin teile ehm, tema nimel tema arvamusest, daamid ja härrad. kõigepealt alustan tänusõnadega raportöörile Äh, arvamuse projekti eest, aasta kaks tuhat kakskümmend on viimane, aga ka seitsmes aasta praegusest finantsraamistikust. ja me peaksime säilitama asjakohased äh, maksed aastal kaks tuhat kakskümmend ja seda ka järgmistel aastatel, eesmärgiga vältida probleemi, mis seisneks äh, tegemata jäänud maksete või edasilükkunud maksetes. mida me oleme tegelikult juba näinud varasematel, varasemal perioodil, aastal kaks tuhat viisteist näiteks jäi peaaegu kolmkümmend miljardit eurot maksmata. rubriik number kolm moodustab äh, üle kahekümne protsendi kõikidest maksetest. loomulikult äh, me toetame rändeküsimustes tegevust rände lähtekohas ja ka piiride kaitset, seega me saame tervitada äh, projekti või eelnõud aastaks kaks tuhat kakskümmend ja seda, et selliste ametite nagu näiteks Frontex eelarve kasvab me saame toetada ka paindlikkusinstrumenti, mis peaks katma teisi vajadusi rubriigist kolm, mis puudutavad siis näiteks sisserändajate liikumist, julgeolekut ja muud. me saame ka aru uutest vajadustest, väljakutsetest ja vajadusest rännet käsitleda millegi prioriteetsena. aga me tahaksime olla ka ettevaatlikud, ettevaatlikud selles mõttes, et eh, eksisteerib tendents kasutada eh, kõiksuguseid eh, paindlikkus, täiel määral paindlikkusmehhanismi ja ümberpaigutamist rände ja julgeoleku mõttes ja toome välja oma muudatusettepanekud, aitäh! aitäh ja nüüd kuue nimel proua Cornelia Ernst peaks kõnelema, aga ma ei näe siin teda, kas keegi kõneleb tema nimel, kas on keegi? Gue nimel, kas keegi on valmis Gue nimel sõna võtma, ei ole, paistab, et ei ole. siis idee, proua Tardino, palun Grazie Presidente, grazie alla relatrice. Suur aitäh, ja ma tänan ka raportööri dokumendi eest. kui me räägime eelarveliste vahendite vähendamisest seoses rändega, siis see näitab meile tegelikult, et ei mõisteta piisavalt seda konkreetset teemat. kui me räägime vahendite jaotusest, siis me ei saa olla täiesti ühel seisukohal rahalised vahendid peavad olema paigas, et aidata neid korrektseid riike, kes on nii-öelda esirindel. ehk siis tõepoolest vajalik on seda teemat väga põhjalikult analüüsida selleks, et äh, rändevooludele tõhusalt vastu seista ja anda ka vajalikke rahalisi vahendeid nendele riikidele, kes on vastu võtnud pagulased. olgu nad siis Euroopa Liidu riigid või kolmandad riigid või siis needsamad riigid, kust need konkreetsed isikud pärinevad tõepoolest, me oleme nõus sellega, et tarvis on vaja teha väga tihedat koostööd erinevate ametitega, eh, JSK ametitega, selleks, et, ehm, et saaks ühtselt toimida lähtuvalt ühtselt kokku pandud tegevuskavadest, aga on ka teatud teemasid, mille puhul me ei mõista täpselt eh, põhjendusi näiteks äh, vaadates seda, kui kehvasti asjasse puutuvad isikud oma kohustusi mõistavad. me näeme, et Europol mängib tähtsat rolli, Europoli suunas on vaja vajalikke rahalisi vahendeid muidugi liigutada. me ei tohi ka unustada, et praegune olukord on toonud kaasa ka näiteks ekstremismi, ta on toonud kaasa ekstremistlike vaadete leviku Euroopa Liidus näiteks ja ka teatud sellise sotsiaalse turbulentsi, aitäh! aitäh! nüüd ülejäänud sõnasoovijad, kõigepealt äh, kolleeg Votsenberg, nüüd on teie kord. aitäh! kõigepealt õnnitlen raportööri ja loomulikult ka kõiki variraportööre äh, tehtud muudatusettepanekute puhul ja keskenduksin äh, järgmisele teemale. mina olen Kreekast, Uue Demokraatia Erakonnast, kuulun Rahvaparteisse. meie riik loomulikult Euroopa lõunaosas on olnud tugevalt rändealase koormuse all, mis, ränne loomulikult on teema, mis puudutab kogu Euroopa Liitu, aga on tehtud mitmeid olulisi samme viimase viie aasta jooksul. nüüd sellest olenemata läksime valimistele nõnda, et Dublini reformi ei paistnud, aga muidugi me teame, et Euroopa kodanikel on selle toimumise vastu huvi. meil on teatud muudatused toimumas ja ka Euroopa Parlamendi selline geograafia inimeste mõttes on muutumas, mis tähendab seda, et väga tähtis on, et Dublini reform toimuks. rändefondi puhul täpselt samamoodi, seda tuleb suurendada mitte ainult sisserändajate toetamiseks või kolmandate riikide toetamiseks või, või koormuse all olevate riikide toetamiseks, aga seda on vaja ka solidaarsuse näitamiseks, näidata, et me tegutseme ühiselt. me ei tohi unustada, et me töötame Euroopa kodanike nimel ja me ei tohi ka unustada, et sisseränne on äh, muret tekitanud kõikide riikide kodanikele. nüüd need riigid, mis on suurema koormuse all, need, kuhu kõigepealt sisenetakse, näiteks Kreeka, aga ka teised riigid, nende vajadused on suuremad ja nüüd lõpetuseks äh, härra esimees, ütleksin, et ei ole kahtlust, et olenemata sellest, mis muudatused toimuvad, Euroopa Liidu poolt selle tõsise teema puhul on meil ka üks väga keerukas naaber, see on siis Türgi, pean silmas Türgit ja president Erdoani, kes vahel õõnestab neid otsuseid, mis on Euroopa Liidu poolt tehtud. et on see oht olemas, et Erdoan teeb eh, nii-öelda lüüsiväravad lahti ja pärast seda on väga raske kõike hallata. Eh, eriti on seda raske õiglaselt hallata ehk siis mina Euroopa Parlamendi liikmena ja Rahvapartei liikmena ütlen, et ma toetan raportööri tehtud ettepanekuid, mis, kui nii võib öelda, toovad kokku mõtte kõigepealt tugevdada äh, varjupaiga ja rändefondi, see on siis kasulik eelkõige nendele riikidele, kes on kõige suurema koormuse all, aga ühtlasi see on ka osa sellest mõtteviisist, et et tuleb austada reeglite põhisust ja õigusriigi põhimõtet. proua Guillaume omalt poolt äh, avaldan tunnustust arvamuse koostajale. Äh, äh, hea algus. mulle tundub, et see, need vahendid, mis oleksid pidanud minema Dublini reformile ja uuele ümberpaigutamise raamistikule, kõneleja alustab uuesti. see, need vahendid, mis olid Dublinile suunatud ja uuele mehhanismile ümberjaotamise ja maabumise osas on nüüd suunatud üle teisele operatsioonile. jah, Dubliniga on hetkel raskusi, sellest võib aru saada ja Euroopa maabumiste raamistik ei ole päris valmis veel. see maabumiste mehhanismil hetkel puudub õiguslik alus. nii et kuidas me saame piisavad tagatised sellisel juhul anda selleks, et need vahendid, mis ümber suunatakse, ei seaks ohtu äh, maabumismehhanism, aitäh. no I see oh.. järgmiseks härra Procaccini ECR-i nimel on ka sõna soovinud. härra Procaccini, palun. presidente, ma sul-. aitäh, esimees. ütleksin lihtsalt, et see konkreetne lähenemine raportis, raportööri valitud lähenemine, ma olen selle üldise suunitlusega nõus. selles mõttes, et äh, meil on vaja sellist äh, põhimõtteliselt vajalikku rahastust selleks, et sisserändajaid lõimida, aga ka nende äh, Äh, tagasipöördumist toetada, aga ühtlasi on ka vaja täiendavat tõhusust, tõhusust selles äh, süsteemis, mis puudutab inimeste tagasipöördumist. ja mm, Euroopa Liit kannab siin väga tõsist vastutust selles kontekstis, kahjuks aga vähendatakse rahalisi vahendeid äh, sisemise halduse jaoks rände kontekstis, mis on tõsine mm, samm tagasi, ma leian, et et tõsiselt on vaja ka nii-öelda sisemõõdet arvesse võtta, mitte ainult seda, mis väljaspool toimub, ehk siis teisiti öelduna tuleb keskenduda ka sellele, mis toimub Euroopa Liidu sees ja ka inimeste tagasisaatmise ja tagasipöördumise küsimust, aga mitte ainult seda küsimust. ehk siis tõepoolest me teeksime mitmeid erinevaid muudatusettepanekuid, mis peaksid toetama eelarve toetamist seoses terrorismi tõkestamisega äh,, ja ka piiriülese kuritegevusega, aitäh! aitäh ja vaatan, et kõnelejate nimekiri paisub, pakun välja, et kõneaeg siis kaks minutit igaühele, järgmiseks kolleeg Hidegi Rahvaparteist. Uh, aitäh, esimees, head kolleegid, ütleksin, et tegemist on väga olulise eelarve elemendiga ja ma isiklikult leian, et selgem poliitiline seisukoht rändeküsimuses ja Euroopa võimekuste küsimuses, samuti ka selgem viis Euroopa välispiiri kaitseks, need on võtmetähtsusega stabiilsuse tõstmisel ja kriisi lõpetamisel, millel on sageli ka selline humanitaarne mõõde. selle tulemusel ma leian, et me peaksime keskenduma finantsvõimekuste toetamisele peaks toetama Europoli, Eurojusti ja Cepolit ja eriti tuleks keskenduda välispiiride kaitsele. samuti tuleb selgelt välja öelda, et need sisserändajad, kes on Euroopasse tulnud viimase paari aasta jooksul, aga kellel ei ole õigust siin viibida, tuleb saata tagasi, aga organiseeritult, professionaalselt ja rahumeelselt. kui see aset ei leia, siis see ainult tõstab ebaseaduslikku rännet ja kogu seda olukorda Euroopas. me leiame, et see on väga tähtis ja seega ma toetan neid elemente sellest raportist ja eelarveprojektist, mis toetavad neid ameteid ja neid poliitikaid, aitäh! aitäh ja nüüd kolleeg Volev äh, sotsiaaldemokraatide nimel um,. suur tänu! ka mina tänan äh, raportööri ja variraportööre. mul on üks üldine märkus soolise tasakaalu ja soolise peavoolustamise Euroopa Liidu tasandile toomine on olnud küll jutuks, aga samal ajal äh, ei ole seda eelarvevahenditest näha. Äh, me peame arvestama eelarve koostamisel ka sellega, et naistel ja meestel on erinevad vajadused. tõstatan selle küsimuse just sellepärast, et äh, migratsiooniga on see küsimus eriti tõstatunud, äh, vägivald naiste ja laste vastu ja kriisiajastul kahjuks on selle valdkonna vahendeid pigem vähendatud, mitte suurendatud, nii et aastatel, aastal kaks tuhat kakskümmend oleks meil vaja selleks rohkem vahendeid leida ja ka uue mitmeaastase finantsraamistiku puhul peaksime me selle soopõhise eelarvestamisega edasi minema, selleks et kõik oleks piisavalt kaitstud, aitäh! aitäh ja härra Papadakis, palun! suur aitäh! see põhiküsimus seega ei seisne mitte ainult rahaliste vahendite hulgas, mis on eelarves olemas, vaid ka eelarve üldises suunitluses ja ka võiks öelda Euroopa Liidu suunitluses, mis on äh, rände küsimuses ju põhimõtteliselt seoses sellega, et äh, toetada õiguskaitseasutusi, isikute ähm, süüdistamist, Europoli, Eurojusti toetamist kõikide suhtes, põhimõtteliselt poli-, politseitoimikute koostamist, kõiksugused teised õiguskaitseametid, mis on paigas, on ka mõeldud eh, rändajate mahasurumiseks, võiks öelda, et see on selline reaktsiooniline lahenemine, lähenemine, mida peaks aga muutma, sest et see, mida praegusel hetkel Euroopa Liit eh, rahastab, on sisserändajate kokkukoondamine äh, erinevatesse sisenemispunktidesse, Kreeka saartele näiteks ja teistessegi sellistesse kohtadesse, ehk siis rahastatakse seda, et inimesed elavad kohutavates tingimustes, näiteks Mitiliini saar, need teised vastuvõtukeskused, need on kohutavad paigad, neid on näiteks Kreeka saartel. ja paraku kahjuks äh, see tähendab seda, et sellisesse barbarlikku tulle valitakse õli muudkui juurde Äh, probleem süveneb, läheb hullemakski, sellepärast et selle põhjuseks on tegelikult imperialistlikud sõjad, milles on Euroopa Liit ka oma väga suurt rolli mänginud. aitäh, Katariina Kinitši, sotsiaaldemokraadid! aitäh, äh, esimees, kõigepealt õnnitlen kolleeg raportööri selle väga tähtsa raporti eest, sest tõepoolest rahastus, võiks öelda isegi, piisav rahastus ja kõik need meetmed, mis on erinevates sektorites Euroopa poliitika puhul vaja vastu võtta, on kõik väga tähtsad ja rahastus on vajalik, selles pole kahtlustki. seega on vaja piisavalt rahastada väga olulisi teemasid, nagu näiteks rändepoliitika ja teatud teemad, mille tõstatasid eelkõnelejad, ähm, on tähtsad, aga ma rõhutaksin ka seda, et tähtis on rõhutada, rahastada teatud ameteid, Eurojusti, Europoli, aga mitte ainult neid ameteid. ma rõhutaksin seda, et Europol kahjuks Europoli nagu võiks öelda, karistatakse, neile antakse väga vahe, vähe rahalisi vahendeid muidugi nende kogemus on ka olnud suhteliselt keerukas ja tulemused on olnud sarnaselt kehvad teistegi halvasti rahastatud ametite puhul, aga ma palun, et te saaksite aru, et need ametid on hädavajalikud selles sektoris, mitte ainult info koondamiseks aga ka rahvusvaheliseks koostööks, selleks, et seista vastu rahvusvahelisele kuritegevusele ja teistele sellistele nähtustele, ehk siis vaja on korrektset, piisaval määral rahastust ja need eh, rahastusküsimused puudutavad ju lõpuks eh, inimeste elusid. ja pärast kolleegide kuulamist peaks sõna saama nüüd Euroopa Komisjon. proua Bergemender eh, kui te, kui teie nime nõnda hääldatakse, teil on sõna. Yes, hello, good morning and uh, sorry for the comp-. jah, tere hommikust ja vabandan, et mu nime on nii keerukas hääldada, ütleb kõneleja. ma kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kohta koostasin kaks slaidi, aga mul on ka kaks slaidi kahe tuhande kahekümnenda aasta kohta, et kui oleks võimalik näidata neid slaide, siis ma äh, korrek-, mainiksin üht-teist, mida te ka kommenteerisite. eelarveprojekti eesmärgi puhul komisjoni eesmärk oli eh, näidata sellist eelarvet eh, teile, mis puudutab kõiki neid probleeme, mis on seotud rändepiiride haldusega, me oleme suuresti suutnud kinni pidada programmi summadest, üht-teist on küll kohendatud ja meil on olnud eelarve, mis paneb palju rõhku piirihaldusele, sisejulgeolekufondi piiride fondile, mis lubab rahastada ka uusi IT-süsteeme, nagu näiteks ETIAS ja SIS. Need on olulised komponendid kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvest ja ka siseasjade ametite rahastuse puhul on see olnud asjakohane, mis ei ole olnud sugugi lihtne tulemus Brexiti kontekstis, aga me oleme siis EASO ja Frontexi eh, rahastuse muutmist käsitlenud ja ka programmisummade osas sama seoses EU-LISA, CEPOL-i, Europoli ja uimastite seirekeskuse puhul me oleksime väga tänulikud, kui parlament saaks seda toetamist, seda eelarve suurendamist toetada. me oleme näinud nõukogult juba osalist lähenemisviisi seoses teatud kärbetega nimelt. kui rääkida Amifist, mille puhul on ka teatud äh, sõnavõtud kõlanud siis Amifi puhul, nagu te korrektselt ka ütlesite, meie ettepanek oli üks madalam summa, see oli lähemal äh, programmi summale, aga madalamal kui aastal kaks tuhat üheksateist. miks madalam, sellepärast et aastal kaks tuhat üheksateist anti korre-, konkreetselt selleks aastaks sada seitsekümmend viis miljonit juurde, mille eesmärk oli ECO instrumendi asendamine ehk siis see, millest rahendati Estia tegevusi Kreekas. see oli üks korrektne eelarve suurendamine aastal kaks tuhat üheksateist, nüüd kahe tuhande kahekümnendal aastal see programm jätkub, aga seda rahastatakse teistmoodi, millest ka räägin teile nüüd ja ühtlasi kantakse ka osa vahendeid üle aastast kaks tuhat üheksateist. Amifi puhul teine komponent on seotud sellega, et sellest rahastatakse nelja eesmärki tagasisaatmine, solidaarsusmeetmed, peamiselt ümberasustamine, siis muidugi ka loomulikult vastuvõtu- ja varjupaigameetmed ja viimaseks lõimumine ja seadusliku rände meetmed. kõik need neli elementi AMIFis on väga olulise välismõõtmega, sellepärast et AMIFi õiguslik alus näeb ette, et võivad olla väga täpsed ähm, eesmärgid, mida võib lahendada ka kolmandates riikides, näiteks meetmed enne isikute teele asumist, kui neid ümber asustatakse Euroopa Liitu või siis vastupidi, rahastamine inimeste tagasisaatmise puhul, ehk siis see on väga selline meetmekeskne välismõõdet puudutav lähenemine. loomulikult peamine äh, osa rahalistest vahenditest välistegevuse jaoks peaks olema seotud välisinstrumentidega. nüüd üks konkreetne osa AMIF-i eelarvest, mis on juba mõnda aega olemas olnud, nimelt siis äh, rahaeraldis nelisada kuuskümmend miljonit Dublini küsimuses. see on säilinud aastal kaks tuhat kakskümmend eelarves, teades, et määrust ei ole vastu võetud, küll aga eelarve ettepanekus öeldakse, et see eelarve on ka seotud solidaarsuse ja ümberasustamise eelarvereaga. ehk siis kõik variandid on võimalikud, eriti solidaarsusmeetmed ja ümberasustamine, mis tähendab siis konkreetseid tegevusi ja toetust eh, nii-öelda esi, liini liikmesriikides, eelkõige Kreekas, kus on kõige rohkem saabujaid, kõige rohkem asjakohaseid tegevusi samuti oleme teinud ettepaneku, et osa vahenditest jagataks kohe laiali, üheksakümmend miljonit kohe selleks, et riikideüleseid tegevusi rahastada seoses siis integratsiooni ja politsei koostööga. ehk siis meie lähenemine seoses nende vahenditega on mõneti muutunud, sel korral me nägime äh, et vahendid sel aastal pandi reservi, sest et määrust ei olnud vastu võetud, nüüd me räägime ka sellest, mida selle reservi, reserviga teha. ja meil on ka teile vastav taotlus. nüüd aastaks kaks tuhat kakskümmend seoses inimeste vastuvõtmisega üldiselt kõiki neid asju on võimalik Amifist rahastada ja rahastatakse ka, sest et saabujaid on juba mitmeid aastaid, ehk siis nüüd kokkuvõtteks eesmärk on tagada stabiilne eelarvevahendite tase nii AMIF-i kui piiride halduse jaoks aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga me tahaks, et need vahendid oleks olemas ja meil on muret tekitanud see, et nõukogu on pakkunud välja kärpeid, eriti selles osas, mis puudutab Dublini määrust ja me ootame edasisi arutelusid selles küsimuses. Thank you, madam. aitäh, proua Mugulender. Eh, nii palju siis ähm, sellest päevakorrapunktist oleme igati graafikus. Of the deadline. pärast seda arutelu võin teile vaid öelda muudatusettepanekute esitamise tähtaja ja ka eelarvet puudutavate muudatusettepanekute enda tähtaja, see on siis kahekümne seitsmes august kell kaksteist. see on tähtaeg, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kahekümne seitsmes august. siis on võimalik arvamus seoses eelarves tehtud muudatustega vastu võtta viiendaks septembriks samaaegselt tööga, mida teeb eelarvekomisjon. nimelt äh, ka nende tähtaeg on sama. nii palju siis sellest päevakorrapunktist, aga nagu teie ütlesite, proua Keminder, meil on kusagil kakskümmend minutit veel järgmiseks päevakorrapunktiks, nimelt päevakorrapunktiks number viis ja see puudutab siis assigneeringute ümberpaigutamist, kaheksakümmend kaks miljonit eurot Dublini reservist varjupaiga ja rändefondi ehk niinimetatud AMIF-i ja nende põhjenduste eh, selgitamiseks ja kõigeks muuks proua Keminder, teie rände- ja julgeolekufondide direktorina Euroopa Komisjonis saate meile selgitada järgmise kümne minuti jooksul, kuidas on selle kaheksakümne kahe miljoni ümberpaigutamisega? Uh, aitäh, esimees, aitäh, et te lubate mul selgitada seda taotlust. ma tahaksin kõigepealt natukene rääkida kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvest, sest äh, tegemist on esimese korraga, kus uus parlamendi koosseis tegeleb uue eelarvega ja nagu öeldud, meil on kompleksne, päris kompleksne eelarve, siin on kuus erinevat osa. aasta peale on umbes äh, kokku kaks koma üheksa miljardit, äh, see on siis programmi perioodi jaoks kokku. ja siin on mainitud Amifit, äh, ISF-i, meil on ka Europe for Citizens programm osa Horisont kaks tuhat kahekümnes tuleb siia alla, mis puudutab julgeolekuuuringuid ja samamoodi ka meetmed siis ähm, narkootikumidega kaubanduse vastaseks võitluseks ja üleüldiselt narkootikumide vastaseks võitluseks ja meil on ka kuus detsentraliseeritud ametit, mille eest me vastutame. Europol, Frontex, Sepol, EU-LISA ja EASO mul on ka mõned slaidid ette valmistatud, kas te näete neid? tundub, et mitte, sest meil on tegemist tehnilise äh, probleemiga. nüüd kaks tuhat üheksateist aasta eelarve. nagu ma ütlesin, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks nõukogu lepitusmenetlusel nõudis ja parlament nõustus sellega, et nelisada kuuskümmend miljonit, mis oli äh, Dublini määruseks ette nähtud, et need lähevad äh, reservi me aprillis kaks tuhat üheksateist palusime siis teha esimesed äh, ülekanded Kreeka, Itaalia, Hispaania ja ka Euroopa Liidu äh, usaldusfond olid need, äh, kuhu vahendeid läks ja nüüd ülejäänud kaheksakümmend kaks koma kaheksa miljonit, need me palusime ümber paigutada äh, ümberpaigutussüsteemi ja Kreeka toetamiseks. seitse koma kaks miljonit äh, üheksakümnest miljonist äh, äh, solidaarsuse näitamiseks paigutame ümber erinevatesse programmidesse Kreekas nii et nüüd me räägime kuuekümne kuuest koma kaheksast, kuuekümne kahest koma kaheksast miljonist, millega on toetatud Kreekat ja ümberpaigutuseks on äh, ette nähtud kakskümmend miljonit siis äh, aastal kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend. praeguse ümberpaigutamissüsteemiga on viiskümmend tuhat inimest kaetud, kuuskümmend üheksa protsenti lubadustest on täidetud, need inimesed on ümber paigutatud ja nüüd me ootame järgmisi samme selleks, et võetaks vastav ümberpaigutamise raammäärus, oleme hakanud ka liikmesriikidelt uusi lubadusi äh, korjama ja me soovime veel kakskümmend tuhat inimest ümber paigutada. kaheteistkümne tuhande inimese ümberpaigutamiseks on meil raha olemas Need vahendid olid seotud AMIF-i ja ümberpaigutamisega ja kuna AMIF-i põhimäärust muudeti, siis oli meil võimalik need vahendid reserveerida ümberpaigutamiseks. liikmesriigid on aktiivselt seda raha aktiivselt kasutanud ja lubanud kaksteist tuhat inimest ümber paigutada. siis kuni neljakümne tuhande inimese ümberpaigutamiseks tahame megi raha kasutada ja sellepärast me äh, olemegi palunud seda ümberpaigutamist. ja ülejäänud kulud, need me soovime katta siis kahe tuhande kahekümnenda aasta assigneeringutega. nüüd Kreeka kuuskümmend kaks koma kaks miljonit tahaksin tuua näiteid, mida me seal täpselt rahastame nagu öeldud, Estia programmi rahastame. see on siis majutuse pakkumine pagulastele ja pagulastele makstakse ka sularahas siis välja sada kuni sada kakskümmend eurot äh, kuus. UNHCR äh, haldab seda, meil on praegusel hetkel raha olemas seitsmekümnele tuhandele inimesele ja kuna Kreekas Kreekasse pagul-, tulevaste pagulaste arv suureneb, nagu siin juba öeldi, arvestame me, et äh, este süsteemiga tuleb meil kuni kaheksakümmend seitse tuhat inimest äh, majutada. väga paljud äh, pannakse hotellidesse, see on suboptimaalne lahendus, see on väga kallis ja just sellepärast me üritame luua laagreid pagulastele, sest see oleks tõhusam lahendus. kuna aga piisavalt äh, laagripinda ei ole, tuleb meil praegusel hetkel seda nii-öelda hotellis majutamise äh, hädaabisüsteemi jätkata, siis äh, kümme tuhat inimest on ka Mandri-Kreekasse viidud ja me tahaksime just äh, Mandri-Kreekas pakkuda rohkem toetusteenuseid, tõlketeenust, psühholoogilist toetust, äh, samamoodi pagulaste ja töötajate transpordikulud, sest tihti need laagrid asuvad äh, kaugetes piirkondades. nii et see on see, mida me kasutame, milleks me kasutame seda raha, kui te olete valmis need assigneeringud ümber paigutama. ma loodan, et te teete seda, sest seda on vaja ja vahendid selleks on eelarves olemas. Thank you for the explanations, madam. aitäh selgituste eest. meil oli siin probleeme eh, slaidide näitamisega aga nüüd on võimalik saadikutel seda kommenteerida. näen juba esimesi nimekaarte tõusmas. ma ei näinud teie nime. Te olete asendusliige. okei okay.. The floor goes to you. Teie saate sõna ja siis teie. Ähm, aitäh aitäh selle selgituse eest ja aitäh selle algatuse eest. ma ise olen ka väga palju Kreeka saartel olnud ja olukord ei ole seal vastuvõetav. on väga hea, kui sinna äh, raha äh, investeeritakse, kuid Kreeka uue valitsuse kavad, äh, nend-, on sellised, et nad ei taha lihtsalt uusi laagrikohti luua ja ma tahaksin teada, kas te olete ka teadlikud sellest, et äh, kas viimastel aastatel on Kreeka saartel üldse laagrikohti juurde loodud ja teiseks, kas me saame välistada seda, et need vahendid, need kuuskümmend kaks koma kaheksa miljonit, kas me äh, saame välistada seda, et äh, hakatakse seal nii-öelda kinniseid väljasaatmislaagreid looma sest äh, me teame, et Kreeka saartel inimestel ei ole võimalik väga palju liikuda, nad ei saa saarelt lahkuda, aga kas me saame välistada, et seal ei hakata nüüd kinniseid väljasaatmislaagreid looma? Thank Mr Marquardt. Now härra Markvard. Member behind, I can see the name but ma ei näe teie nime, aga sõna on teil, palun. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Λέγομαι Κώστα Αρβανίτη. Aitäh, härra esimees, äh, minu nimi on äh, Arvanitis, äh, olen kuue fraktsiooni esindaja Küprose äh,, Kreekalt, vabandust. mul on mõned märkused. tahaksin kõigepealt öelda, et Kreekas on nüüd uus valitsus võimul ja seega ka täiesti uued valitsevad dogmad. kolm aastat on möödunud ja sellest, kui hakati läbi rääkima õiglasema süsteemi loomisest Dublini süsteemi asemel. ma olen ajakirjanik, olen tuhandeid kilomeetreid läbinud, teinud reportaaže pagulaste olukorra kohta ja tean täpselt, milline on olukord viimastel aastatel Kreekas olnud. tean seda täpselt, sest olen seda oma silmadega näinud. ma arvan, et siin ei oleks mõtet rääkida numbritest, me räägime inimestest, kellel on vaja kaitset. tegemist on äh, ka selle küsimusega, kui suur üldse riik on ja kui palju on ta võimeline pagulasi vastu võtma. Te ei saa rääkida siin, äh, rääkida ainult numbritest, tuleb rääkida sellest, mis on üldse võimalik äh, pikas perspektiivis. ning äh, samamoodi tuleb rääkida ka rändekriisi põhjustest, sõjast. nüüd aga tuleksin siis selle küsimuse enda juurde. Need vahendid, millest me räägime, muidugi on vaja raha, aga küsimus on selles, kust need vahendid tulevad. aga see küsimus ei ole üldse mitte nii tähtis kui see, kuhu need vahendid jõuavad. meil on vaja teada, kuidas komisjon vahendeid jagab, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et need vahendid lähevad tõesti varjupaiga taotlejate abistamiseks, et üles ehitatav taristu on selline, mida on päriselt ka vaja, et näiteks perekondi ei lahust-, lahutataks, vaid et nad saaksid jääda kokku. et ei tekiks nii-öelda kinnipidamiskeskusi. nagu öeldud, valitsus on muutunud, dogmad on muutunud ja Kreekas varjupaiga küsimustega tegelev ministeerium saadeti laiali. nüüd tegeleb selle küsimusega politsei ja õiguskaitseorganid, just sellepärast ma olen selle küsimuse tõstatanud. jah, me vaatame küll, mis toimub ja teeme seda ettevaatlikult. Äh, kodanikukaitseministeerium tegeleb pigem kontrolliga ja nagu öeldud, varjupaiga küsimustega tegelevat ministeeriumit enam ei ole nii et meie näeme seda küsimust täiesti teistmoodi äh, pagulasi vaadeldakse lihtsalt kui oma koduriigist lahkunud inimesi, ei saada aru, et neil on vaja kaitset. Äh, neid on vaja kaitsta ka vastavalt ÜRO reeglitele, kuid Kreekas mitte keegi ei taha migrante ma ei tea isegi, kuidas seda kõike selgemalt välja tuua kui valitsuse käitumine. kuidas parlament ja komisjon saavad hoolitseda selle eest, et, et tegelikult abi andmine toimib ja et pagulasi lihtsalt kinnipidamiskeskustesse ei pistetaks? aitäh, härra Arveanidis. proua Keller, palun. aitäh, esimees. soovin tänada komisjoni esindajat sõnavõtu eest, ettekande eest. ka meie leiame, et tuleb rohkem tegevusvahendeid äh, eraldada selleks, et äh, Kreekasse saabunuid toetada. kuid siiski, nagu ka kolleegid, ähm, kahetsen, et seda tehakse Dublini reservist äh, ma saan küll aru pragmaatilistel põhjustel, et neid vahendeid ei ole kasutatud, kuid äh, rääkides aastast kaks tuhat kakskümmend, äh, tuleks ikkagi lõpuks üles ehitada üle-euroopaline strateegia. ning äh, proua komisjoni esindaja, mul on küsimus Gibraltari kohta ning Põhja-Aafrikast tuleva rändetee kohta. Te ei teinud ettepanekut selle paiga kohta, kas te võiksite teha ülevaate olukorrast seal aastal kaks tuhat üheksateist ja võib-olla kaks tuhat kakskümmend? Alessandra Lejos. A la representante de la comisión su exposición. aitäh komisjoni esindajale selle ettekande eest tahtsin välja tuua ühe suureneva probleemi, nimelt saatjate alaealised. Neid on üha rohkem ja teatud liikmesriikidesse jõuab neid üha rohkem, näiteks Hispaaniasse, Hispaania autonoomsetesse piirkondadesse, samamoodi ka suurematesse linnadesse. saatjata alaealistel on vaja eriabi aga samal ajal tegemist on ka erilist kaitset vajavate inimestega. Neid kasutatakse ära kas seksuaalselt või tööturul ja alati on ka oht, et nad satuvad kuritegelike jõukude kontrolli alla. ma ütlen, et tegemist on suureneva probleemiga millega tuleb tegeleda ja seda peaks kajastama ka siis vastavalt äh, meie poliitikates, mida me välja töötame riikide toetamiseks, mis võtavad pagulasi vastu. aitäh, härra Soido, palun järgmisena. aitäh, ka mina tahaksin komisjoni esindajat tänada selle ettekande ja selgituste eest. mul on kaks mõtet olen nõus äh, sellega, et kaheksakümmend kaks miljonit paigutatakse ümber selleks, et äh, Kreeka riigi jõupingutusi toetada ja vastuvõtuvõimet suurendada. varjupaiga menetlused peavad vastama Euroopa standarditele ning äh, äh pagulaste vastuvõtjateks ongi ju tihti just kohalikud omavalitsused, mis vajavad eriti Äh, erilist toetust. samamoodi tuleb mõelda ka tagasisaatmisprogrammide väljatöötamise peale. nagu kolleeg selgitas, on aga eriti haavatavaid rühmasid, äh, mis vajavad meie kaitset. me peame arvestama üleüldiselt olukorraga äh, Vahemerel ja sellega, et Hispaania rannikul ning Gibraltaril on olukord järjest kriitilisemaks muutunud. ma paluksin, et nõukogu Dublini määruse osas töötaks välja jätkusuutliku lahenduse varjupaigataotlejate ümberpaigutamiseks, nii et see oleks õiglane liikmesriikide vahel, oleksid kõik kohustused õiglaselt jagatud. aitäh! nüüd saab uuesti sõna komisjon proua Kminder. kas te soovite kommenteerida, teha kokkuvõtte. jah, suur tänu, härra esimees kõikide kommentaaride eest ja just nii, nagu te ütlesite, Dublini määruse mittekasutamine on endaga kaasa toonud selle, et teatud riigid pidid vastu võtma väga suure voo varjupaiga taotlejaid ja seega äh, raha, mida ei kasutatud esialgsetel eesmärkidel, tuleb kasutada nüüd nende riikide toetamiseks. kui tabli määruse osas kokku lepitakse, siis muidugi on täiesti selge see, et need vahendid lähevad tagasi Dublini määruse täitmiseks. nüüd konkreetsed küsimused, härra Markvart. kõik, mida me rahastame Äh, kõige selle juures äh, kontrollitakse, kas see vastab Euroopa Liidu õigustikule. nii et kõik, mis on kokku lepitud ministrite nõukogus, äh, sellest tuleb kinni pidada ta-, varjupaigataotlejate vastuvõtmisel. see on eeltingimus üleüldse Euroopa Liidu rahastuse saamiseks. viimastel aastatel Kreekas on pagulaste arv väga palju suurenenud ja see on endaga kaasa toonud ka äh, laagripinna suurenemise. paljud äh, varjupaigataotlejad, kes jõudsid saartel kiirreageerimiskeskustesse, on nüüd edasi viidud äh, laagritesse ja me toetame nende ümberpaigutamist ja IOM tegeleb sellega suurem osa tegevusest, mida me rahastame Kreekas, äh, selle taga ongi UNHCR või IOM ehk siis rahvusvahelised organisatsioonid. on aga teatud äh, programmid, äh, mille puhul me toetame otse Kreeka valitsust, nagu näiteks varjupaigateenistust, kus on juurde vaja personali ja samamoodi ka julgeolekuteenistusi, mida pakutakse siis äh, laagrites äh, selleks, et tagada turvalisus. me oleme rahastanud ka programme saatjate alaealiste toetamiseks, tegemist on ühe tähtsaima programmiga ja see ümberpaigutamine, millest me täna räägime, selle puhul on ka kaheksa miljonit ette nähtud just äh, turvaalade äh, loomiseks äh, saatjad alaealiste jaoks ja nende identifitseerimiseks. nüüd Hispaania, ka Hispaania saab üha rohkem toetust just sellepärast, et ka seal on pagulaste arv suurenenud. praegusel hetkel me oleme lisaraha andmas projektile äh, millega ka siis ajutise abikeskuseid luuakse selleks, et koguda varjupaiga taotlejatelt siis äh, sõrmejälgi ja nende tervist kontrollida. samamoodi äh, erastame rohkem äh, ka siis vahendeid rohelise, punase risti kriisikeskuste loomiseks ja põhiliselt siis toetatakse siis Hispaania lõunarannikut. Äh, aprillikuus tehti juba sinna eraldi kanne, seega ma ei äh, maininud seda täna, vaid keskendusin ainult praegusele ümberpaigutustaotlusele. ja oleme päris palju ka Itaaliale viimastel aastatel abi andnud äh, ja töötame välja meetmeid Itaalia valitsusega selleks, et võidelda tööturul varjupaigataotlejate ärakasutamise vastu, mis on ka suureks probleemiks paljudes riikides. me peame lihtsalt tegelema selle poliitiliste otsuste tulemusega, peame aitama äh, Äh, puudutatud inimesi, abi läheb äh, tavaliselt äh, rahvusvaheliste organisatsioonide ja riiklike ametiasutuste kaudu. vahel on meil võimalik pikemalt arutada seda, kuidas me eelarvet rakendame, kuidas vahendeid kasutatakse, sest suur osa eelarvest läheb otse siis liikmesriikidele kes siis haldavad neid vahendeid ja kõigest kolmkümmend protsenti on äh, komisjonil otse hallata. nii et, aga ma ei hakka sellest rohkem rääkima, sest see läheb liiga üksikasjalikuks, aitäh. Thank you so much, madam. aitäh, proua Kminder, komisjoni esindamast ja meile põhjalikke selgitusi andmast ma kasutan nüüd võimalust ja kommenteerin neid äh, märkusi, mida siin mõned äh, kolleegid tegid. Account my uh, participation in the Finnish uh, justice käisin äh, õigusministrite nõukogus Soome eesistumise ajal nüüd eelmisel neljapäeval ja reedel Helsingis, ähm, siis kuna Soome on nüüd eesistujariik, seal ma esitlesin meie komisjoni, libekomisjoni esimehena siis nii nagu mulle see kohustus peale on pandud ja ma võtsin sõna siis äh, arutelus äh, varjupaigapoliitika tuleviku üle. ja õigus- ja siseministrite kohtumisel räägiti siis sisejulgeolekust, tehisintellektist, küberrünnakutest äh, äh ja muust, mis praegusel hetkel on tähtis. aga väga selgelt öeldi seal, et Euroopa Parlament ja libe komisjon palub nõukogul võimalikult kiiresti Äh, Soomele kui eesistujale anda mandaat selleks, et meil oleks võimalik äh, Dublini määruse tupikseisust välja tulla, selleks et kogu see asüülipakett äh, oleks võimalik uuesti üle vaadata, sest see kõik on omavahel seotud, kaasa arvatud Eurodoki määrus. see kõik oleks tegelikult tulnud juba paar aastat tagasi vastu võtta. aga praegu on kõik ummikseisus, sellepärast et äh, nõukogu ei jõua äh, ühisele seisukohale Dublini määruse osas. ja seal äh, sise- ja õigusministrite kohtumisel toimusid täiesti pingelised arutelud koos volinik Avramopoulosega just selle üle, et et äh, merepäästeoperatsioone äh, soovitakse lõpetada pro-, öeldi, et probleemiks on ka see, et tagasisaatmislepinguid ei ole, et võib-olla tuleks siin ka viisakoodeks üle vaadata, teatud viisade andmist lihtsustada. parlamendi eelmise ametiperioodi lõpus võeti vastu ka uus viisamäärus, samamoodi mainitakse kaubanduspoliitikat. räägiti piirimenetlustest ja sellest, kuidas päästeoperatsioonid äh, ja inimkaubandus on omavahel seotud samamoodi räägiti ka turvalistest kolmandatest äh, riikidest just äh, Vahemere lõunarannikul äh, Aafrika mandril, eriti just Liibüast ja Soome ministrid tulevad libekomisjoni septembri alguses neljandal septembril, kohe pärast suvepuhkust. nii et kasutasin võimalust, et seda teile teada anda ja öelda, et seda küsimust arutati põhjalikult siis äh, sise- ja õigusministrite kohtumisel Soome eesistumise alguses. nüüd järgmine päevakorrapunkt number kuus meil on veel tund aega aega selleks, et äh, üle vaadata seadusliku rände toimimiskontroll. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kaks tuhat kuusteist äh, vastu võetud rändetegevuskava oleks pidanud lõpule viidama kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, aga parlamendi ametiperiood lõppes ilma, et seda oleks tehtud. küsimus on täna päevakorras ja soovime arutada kolme direktiivi, mis puudutavad seaduslikku rännet Euroopa Liitu kõigepealt kahe tuhande kolmanda aasta direktiiv, mis puudutab pikaajalisi elanikke. teiseks kahe tuhande kolmanda aasta direktiiv perekonna taasühinemise õiguse kohta ja kolmandaks kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiiv, mis puudutab ühtset luba kolmandate riikide kodanikele kes siis legaalselt elavad mõnes liikmesriigis. Need kolm direktiivi on nii-öelda Tampere vaimus loodud juba kakskümmend aastat tagasi. see kohtumine toimus siis kakskümmend aastat tagasi Soome esimese eesistumise ajal ja olid mõeldud selleks, et äh, siis äh, Euroopa Liidu territooriumil oleks kolmandate riikide kodanikel lihtsam töötada. nagu me teame, et viimastel aastatel on äh, meie poliitika keskendunud teistele valdkondadele, hooajatöötajatele, ettevõttesiseselt lähetatud äh, töötajatele, tudengitele, kõrge kvalifikatsiooniga äh, töötajatel, see puudutab seda nõndanimetatud sinise kaardi direktiivi, mida me küll täna ei aruta aga tõesti, nüüd tuleb äh, meil välja töötada horisontaalsem tekst kui need kolm nimetatud direktiivi ja tuleb ka vaadata, kuidas neid siiamaani on rakendatud, on ilmselge, et äh, on vaja parandusi. nii et me võiksime rääkida Euroopa Liidu seadusliku rändepoliitika tulevikust. ja nii annamegi kohe sõna Mattias Öölile kes on Euroopa Komisjoni rändesiseasjade peadirektoraadi rände äh, valdkonna direktor ja pärast seda on meil aega ka arvamusi vahetada, nii et teil on sõna, palun. algab hästi, härra esimees, aitäh. see on minu esimene esinemine uue koosseisu ajal selles komisjonis. tahaksin kasutada võimalust ja öelda, et ma ootan äh, tihedat ja usalduslikku koostööd teie komisjoniga. nagu ütlesite, esimees, esimesel aprillil avaldati komisjoni töödokument, mis puudutas toimivuskontrollile seadusliku sisserände osas ja nüüd tahaksime aru- ja täna ja arutasime neid libekomisjoniga ja täna tutvustame peamisi rakenduse kohta teostatud raportit, mis puudutab neid kolme raportit. Ähm, osad liikmed on nüüd siin uued ja ei osalenud meie esimese aprilli järgsel kohtumisel, nii et alustuseks mõned üldisemad märkused toimimiskontrolli kohta ja arengute kohta, mis on aetlenud pärast aprillikuud. üldiselt tuletaksin meelde, et toimi-, toimivuskontroll näitas, et on väga oluline, et meil oleks äh, tõhus legaalne rändepoliitika, mis oleks osa terviklikust rändepoliitikast, rändevoogude haldamisest Euroopa Liidus. seaduslik ränne on otsustavaks nurgakiviks terviklikule rändepoliitikale Euroopa Liidus. toimivuskontroll näitas, et praegustel eeskirjadel on ähm, positiivseid mõjusid. näiteks äh, antakse lubasid legaalselt äh, Euroopa Liidus elavatele kolmandate riikide äh, kodanikele, kaitstakse pereelu, kuid teisest küljest, ja see on medali teine külg, kontroll näitas, et on rida aspekte, kus mõju on olnud siiamaani piiratud. näiteks tööturule meelitatavad talendid meie majandusse ja legaalne raamistik on fragmenteeritud, nagu ütlesite, esimees. siin on terve rida lünki ja rakendamisprobleeme. lugupeetud parlamendiliikmed, selleks, et täiendada toimivuskontrolli ja ette valmistada tulevasi algatusi uue, uue, uue komisjoni ametiajal pärast esimest aprilli on meil toimunud mitmeid konsultatsioone sidusrühmadega, kaasa arvatud liikmesriikide esindajad, majandus- ja sotsiaalpartneritega. Nad kinnitasid, et ähm, Euroopa Liidu väliseid töötajaid on meil vaja erinevate oskuste raames ja meil on vaja, et õigusaktid keskenduksid rohkem nendele kategooriatele ja samuti nad äh, soovisid, et äh, Euroopa Liidu VKE-dele mõeldaks rohkem konsultatsioonides vabaühendused ja ametiühingud soovisid, et perekondade taasühendamise reeglid oleksid, oleksid paindlikumad ning räägiti sellest, et meil peaks olema üldine raamistik kõikide töörändajate vastuvõtmise raamistik räägiti sellest, et meil peavad olema keskmise ja, ja madalate oskustega töötajad, kuid samuti töötajad innovatiivsetes sektorites, selle, kuivõrd toimub ülemaailmne võitlus talentide eest, meil on konkurentideks USA, Kanada, Austraalia ja lõpp, ja lõpetuseks liikmesriigid, nende esindajad olid avatud äh, sihistatud raamistiku parandamisele ja mitte uutele õigusloomelistele ettepanekutele ja kõik osapooled suhtusid väga positiivselt äh, legaalse rände pilootprojekti ja toetasid selliste sammude edendamist. sidusrühmad olid nõus, et jõulisemalt tuleb rakendada olemasolevaid direktiive ja suuniseid rakendamise osas, kuid et peaksid olema ka sihis, sihistatud õiguslikud meetmed selleks, et ületada tuvastatud puudujäägid. härra esimees tuginedes sellele konsultatsioonide tulemusele ning libe komisjoni sisendile järgmine komisjon peab siis arutama juba poliitiliselt, kuidas edasi liikuda seadusliku rände vallas. aga nüüd annaksin ülevaate viimase rakendamisaruande järeldustest, mis puudutas perekonna taasühind-, ühinemist pikaajalisi elanikke ja ühtset luba. paar üld-, sissejuhatavat märkust kõigepealt. kõigepealt rakendusraportite vastuvõtmine on kohustuslik kõikide direktiivide puhul, nii et siin ei ole erandiga meil tegemist, vaid normiga. selliseid raporteid võtame me neid vastu, edastame neid kahele seadusandjale. teiseks Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise järelevalve on komisjoni jaoks sama oluline kui uute õigusaktide esitamise roll. ja üldiselt äh, oleme tuvastanud puudujääke ja lünkasid direktiivide sätete rakendamises äh, liikmesriikide valikute puhul. mis puudutab äh, perekondade taasühinemist vastavat direktiivi, raport kinnitab, et rakendamine on paranenud. komisjon algatanud rikkumismenetlused, aga on ka suunised ja kommunikatsioon aastast kaks tuhat kolmteist ning on samuti olnud Euroopa Kohtu otsused, mis äh, rakendami-, direktiivi rakendamise selgemaks muudab tõlgendamise seisukohast. on olnud väljakutsed näiteks perekonnasidemete tõestamine, pikad äh, käitlemisajad, äh, lubade väljaandmine, stabiilsed regulaarsed ressursid, ligipääs tööhõivele pereliikmetele, ebaõigelt äh, ellu viidud ooteperioodid ja raskestatud integratsioon. mis puudutab pikaajalisi elanikke, rakendamine Euroopa Liidus on selgelt paranenud tänu rikkumismenetlustel osaliselt jällegi ja tänu Euroopa Kohtu otsusele. kuid on mõned lahendamata probleemid, mis õõnestavad direktiivi täielikku eesmärkide saavutamist. enamus liikmesriike ei ole edendanud pikaajalise elaniku staatust kasutanud ning ning on olnud raskusi pikaajaliste elamislubade väljaandmisega, nii et on olukord, kus on teatud konkurents äh, siseriiklike Euroopa Liidu kavade vahel ning siseriiklikke kasutatakse palju rohkem võrreldes Euroopa kavadega. näiteks aastal kaks tuhat seitseteist umbes kolm koma üks miljon kolmandate riikide kodanikke omas Euroopa Liidu pikaajalist elamisluba, kuid seitse koma üks miljonit omas äh, siseriiklikke pikaajalisi elamislubasid. ja ühtse loa direktiiv lõpetuseks, see võeti vastu aastal kaks tuhat üksteist, see on oluline samm seadusliku sisserände aki osas. siin on ühtne taotlusmenetlus ühtse loa saamiseks on elu- ja tööluba ning võrdne kohtlemine, vastavad sätted. esimene rakendamisraport antud juhul rõhutab probleeme, mis on seotud sarnase rakendamismenetlusega ning ühtle, üht ning võrdsete kohtlemise teenus tingimustega, eriti sotsiaalkindlustuse osas. muidugi aeg on olnud lühike rakendamise kontrolliks. millisel määral siis seaduslik ränne vajab edendamist ja vastavat poliitikat, see on väga oluline teema komisjoni jaoks poliitilisel tasandil järgmisel ametiajal ja mõlemale õigusloojale. toimivuskontroll ja rakendusraportid on heaks õiguslikuks aluseks nendele poliitilistele kõnelustele ja komisjon kindlasti jätkab jõupingutusi selleks, et direktiivid võetaks korrektselt üle ja neid rakendataks korrektselt kõikjal Euroopa Liidus. ja mis on veel oluline, peame parandama olemasolevat teavet kolmandate riikide kodanikele erinevate võimaluste kohta, kuidas liikuda Euroopa Liitu ja millised on ka kohustused, mis kaasnevad lubadega ning komisjon kavatseb jätkata teavitamistööd. eelseisvatel aastatel komisjon, parlament ja liikmesriigid peavad tegema koostööd selleks, et meil oleks ühtne seadusliku rändepoliitika, mis vastaks kõikidele väljakutsetele majandustes ja ühiskondades. ja ootan nüüd teie kommentaare ja nagu ütlesin, võtame neid arvesse oma edasises ettevalmistustöös järgmise komisjoni tarbeks ja lõpetuseks esimees ütleksin, et loomulikult oleme libekomisjoni käsutuses põhjalikemateks aruteludeks ja võib, kui te seda soovite, aitäh. aitäh, härra Ööl. aitäh selle ülevaate eest nagu õigesti ütlesite, mis oli suunatud eelkõige uustulnukatele libekomisjonis ja parlamendis. üldisemalt aitäh selle ettekande eest, aitäh abi eest. Euroopa institutsioonid peavad olema ka enesekriitilised puudujääkide suhtes, lünkade suhtes, mis tuleb tuvastada ja mis tuleb kõrvaldada. kui me võtame vastu õigusaktid ja peame neid rakendama väga erinevatel viisidel. kas nii on see, kas see on ka õige? kas peaks ka rakendama rikkumismenetlusi komisjoni poolt sellistel juhtudel? liikmesriikide suhtes, kes ei täida neid eesmärke, mis on seatud direktiividega, mille eesmärgiks oli seaduslikku rännet toetada Euroopa Liidu suunal aga nüüd on meil aega aruteluks. kui liikmetel on soovi sõna võtta, siis olete igati teretulnud. proua Strik on esimene sõnasoovija. Thank you very much, chair and thank you also Mr. aitäh, esimees, aitäh, härra Ööl, samuti selle ülevaate eest. Äh, see raport äh, teeb mulle head meelt, sest see annab selge ülevaate sellest, mida tuleb paremaks muuta. räägitakse, kuidas on öö, äh, rakendamine kulgenud, kuidas on läinud uute õigusaktidega, proua von der Leyen ütles ka meile, et Euroopa Parlamendi algatusi võetakse tõsiselt, nii et see kõik on väga positiivne. peame ütlema, et äh, ähm, teadusringkondade esindajana olin ka kaasatud nendesse uuringutesse ja mul on kahte sorti küsimusi, üks puudutab rakendamist ja teine uusi õigusakte. mis puudutab rakendamist on väga oluline, nagu ütlesite, et komisjon ühest küljest kasutab oma rolli järelevalvajana ähm, rikkumismenetluste kontekstis. nii palju ei, ei puutunud ma tegelikult kokku rikkumismenetlustega, aga võib-olla komisjon kasutab äh, pilootprojekte ja võib-olla see komisjon seletaks täpsemalt, äh, mida komisjon ette võttis ränd-, seadusliku rände osas ja mis puudutab paremat rakendamist, kas komisjon kavatseb praktilisemaid suuniseid välja töötada liikmesriikide jaoks praktilise rakendamise osas? suunised perekondade taasühendamise osas on juba samm edasi, aga võib-olla saaksime rohkem ja, ja üksikasjalikumaid suuniseid kasutada. mis puudutab uusi õigusakte, kolm küsimust direktiivide kohta perekondade taasühinemise direktiivi puhul läbirääkimiste ajal ei olnud veel ühist äh, täiendava kaitse definitsiooni ja seepärast äh, täiendava kaitse saajad ei ole ka direktiivi kaasatud, kuigi hiljem teistes direktiivides on nad juba direktiivides sees ja neid koheldakse enam-vähem võrdselt äh, pagulastega, vastavalt pagulaste konventsioonile. kuidas komisjon seda õiguslikku lünka käsitab ja mida ta kavatseb ette võtta selleks, et see ületada. me näeme erinevates liikmesriikides, et see mõjutab perekondi, perekonna taasühinemisel nendel täiendava kaitse saa-, saajatele. kas see on õigustatud pikaajaliselt? ja arvestades, et ühest küljest on meil, meil antakse pagula, pagulastele kaitse, teisest küljest täiendav kaitse üsna suvaõiguslikult. nüüd pikaajaliste elanike direktiiv. rääkisite ajutistest järeldustest kahekümnendast aastapäevast, sest võrreldavad õigused pikaajaliste elanike puhul oli eesmärgiks ja mida me direktiivis näeme, on see, et, ähm, et seda kasutatakse tööturul, see tähendab, et pikaajalistel ähm, elanikel on väga keeruline teise liikmesriiki minna, asuda seal elama. et kui me tahame seda muuta, siis on meil vaja õi-, uusi õigusakte, kas komisjon härra Ööl äh, on sellega tegelenud, kas te olete ka nõus, et see tõesti takistab võrreldavate õiguste tekkimist ja mis puudutab äh, tööjõu liikumist, siin on killustunud olukord direktiivide vahel, on terve rida lünkasid. vaatame, millised on vajadused tööturul, mitte ainult äh, kvalifitseeritud, vähem kvalifitseeritud töötajate osas, aga muude õiguste osas, kas äh, võiks ehk olla uus terviklik töörände instrument komisjoni arvates selleks, et erinevatele vajadustele vastata, aitäh. aitäh, kindlasti komisjon pani kõik tõstatatud küsimused kirja, mis puudutas puudujääke ja lünki. Muchas gracias, presidente. aitäh, ma tahaksin tänada direktorit selle esitluse eest. see on äärmiselt äh, tähtis teema. ma olen nõus, et raportis rõhutatakse vajadust rohkem jõupingutusi teha selleks, et me tagaksime isikute õiguste austamise ja Euroopa Liidu õigusaktide sätetest kinnipidamise lisaks peame rakendamist parandama liikmesriikide tasandil. kuid peame ka mõistma, et viimastel aastatel on tehtud suuri samme edasi, on olnud positiivseid arenguid. tuleb aga teatud menetlused lõpule viia. kui kõiki samme ei ole veel astutud üldisema kaalutlusega lõpetaksin. rahvapartei on pöördunud komisjoni liikmesriikide poole selleks, et need lüngad tuvastataks tööturgudel, mida võiksid täita kolmandate riikide kodanikud. seaduslik ränne peaks alati tuginema seadusele ja liikmesriikide seadustele, lubadest rääkides kolmandate riikide kodanikele ja teiseks tuleb arvesse võtta ka rändepoliitika alaseid lubadusi kolmandatelt riikidelt. ja, mida sa tead? Thank you very much. proua Sippel, aitäh. Äh, härra esimees, selle komisjoni kogenud liikmena ja tõepoolest, see nüüd võib-olla ei olegi ainult komisjoni pädevuses aga pean ütlema, et mind, äh, mulle väga muljet ei avalda see ülevaade olukorrast. mul on paar küsimust. kõigepealt, kui me räägime direktiivide rakendamisest, mis puudutavad äh, direktiivi aastatest kaks tuhat kolm ja kaks tuhat üksteist, siis kas on mõni riik, mis täielikult rakendab neid direktiive? teiseks, jutt on direktiividest ehk siis rakendamise viis võib-olla ja ongi väga erinev liikmesriigiti. kas on näha mingeid samme reeglite kui selliste harmoneerimise osas, mis riikidele kehtivad, kas on mingi harmoneerimine aset leidnud või kas normid on kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel erinevad? kui vaadata erinevaid norme erinevate töötajate kategooriate osas, kui ma õigesti mäletan, siis see oli liikmesriikide soov nõukogus, siis kui raske saab olema kolmandate riikide kodanikel mõista, millised normid on seotud nende soovidega ja kui raske on aru saada sellest, et kuidas paluda seaduslikku teed tulla Euroopa Liitu, et leida endale töö. ja nüüd selles valdkonnas, pidades silmas neid erinevaid isikute kategooriaid, kas on võimalik, et nõukogu tahab harmoneeritumaid reegleid seoses õiguslike alustega, mis lubavad isikul seaduslikult Euroopa Liitu tulla? kolmas teema, perekondade taasühinemine Euroopa Liit, meie Euroopa Liit ei pühine mitte ainult, ei põhine mitte ainult õigusriigi põhimõttel, vaid äh, me keskendume ka põhiõigustele ja perekonna õigus taasühineda on muidugi üks oluline äh, õigus, põhiõigus isegi. see on ka tähtis osa meie niinimetatud äh, kristlikest traditsioonidest küll aga perekondade taasühinemine pole lihtne ei seadusliku rände ega ka varjupaiga kontekstis, ehk siis kas on mingeid edusamme nendes valdkondades ja kas on võimalik saada mingit ülevaadet selle kohta, kus on olnud edusammud, kus on olnud ka teatud harmoneerimist. Öelgem avatult, see fakt, et mõned inimesed ütlevad, et nad vajavad võib-olla varjupaika, ei tule siia, sest äh, Nad ei taha varjupaika, vaid nad tahavad endale uut töökoha leidmise võimalust. miks on nõnda, et valitakse selline ohtlik ja surmav viis siia jõuda, sellepärast et ei teata, mis reeglid on paigas. ehk siis kasulikum oleks harmoneerida, mitte ainult riigipõhiselt seda teha ja ma tahaks kuulda, kas te olete saavutanud edusamme võrreldes aastaga kaks tuhat kolm või kas endiselt on meil kakskümmend kaheksa või isegi mitte ainult kakskümmend kaheksa reeglistikku, vaid neid reeglistikke on isegi sada. nüüd, äh, härra Õll, nagu te näete, on tõstatatud mitmeid küsimusi ja enesekriitika on muutumas laiemakski. Äh, ma loodan, et te märgite need küsimused üles ja teete kõik endast oleneva, et neile küsimustele vastata. nüüd vaatan, et kolleeg Vaimers ECR-ist soovib sõna, palun. Uh, aitäh, härra esimees. jah, ja ka härra Ööl. minu meelest positiivne on see, et selliseid toimivuskontrolle teete, aga kutsuksin teid üles rohkem kontrollima, millised oleksid tagajärjed, kui seda valdkonda vähem reguleeritaks. ma saan tervitada seda, et te ütlete selgelt välja, et perekonna taasühinemise direktiiv tähendab seda, et elamisloa saajate suurim grupp on Äh, juba elamisluba omavate isikute pereliikmed. Rootsi puhul anname me üle saja tuhande elamisloa endiselt, ehkki valitsus lubas, et seda arvu vähendatakse, ehk siis mu küsimus on, milliseid võimalusi näeb Euroopa Komisjon või kas Euroopa Komisjonil on üldse tahe liikuda praeguse süsteemi juurest rohkem sellise külalistöötajate skeemi suunas, mis tähendaks, et piirataks perekonna kaasavõtmise võimalust. aitäh, rohkem sõnasoovijaid või siiski, palun, teil on sõna uh,. Thank you very much uh,, Mr President. aitäh, härra esimees ja tänan ka härra Ööli, räägin lühidalt küsin lühidalt, sest ehm, see on hea kogemus, ma olen uus parlamendisaadik, mitte nagu kolleeg Sippel aga ma saan aru, mida tema oma sõnavõtus mõtles. mul on üks konkreetne ettepanek, mis puudutab reeglite täitmise tagamist seoses siis Euroopa Liidu äh, õigusaktide täitmisega. kas komisjon mõtleb äh, sellele, et tulevikus toetada Euroopa Liidu õigusaktide täitmise tagamist, see, see on ju ka element, mida peaks toimumuskontrolli puhul tegema. aitäh, äh, kolleeg Osmani ja kui rohkem liikmetest sõnasoovijaid ei ole, siis annan taas kord sõna härra Ölile, et ta vastaks nii konkreetsetele küsimustele, palun. Yes, thank you very much. jah, aitäh, härra esimees, tõepoolest kõlasid mitmed tähelepanekud ja küsimused, olen nende eest tänulik, nagu oma ettekandes ütlesin, siis praegu käibki meie analüüs selleks, et ähm, valmistuda järgmiseks voliniku kolleegiumi ametisse astumiseks ja ka järgmiseks asjakohaseks tegevuskavaks ning loomulikult teie kommentaare võetakse arvesse. proua Strik kes oma esimestes küsimuse plokis mainis rakendamist ja ka puudujääke rakendamise vallas, siis lubage, ma ütlen, et jutt on siinkohal direktiividest. direktiivid tuleb siseriiklikku õigusesse üle võtta. ja tavaliselt seda tuleb teha umbes kolme aasta jooksul. on isegi olemas automaatne menetlus kohe rikkumismenetluse käivitamiseks, kui liikmesriik pärast seda tähtaega ei ole teavitanud komisjoni, et ta on hakanud rakendama direktiivi siseriiklikus õiguses, ehk siis me hoiame kogu aeg pilku peal rakendamisel. Te mainisite ka seda ja te teate, et liikmesriikidel on puudu olulistest suunistest. me praegu mõtleme, jah, suunised on olemas, aga me mõtleme, et neid peaks ka võib-olla uuendama ja tugevdama eesmärgiga paremini toetada liikmesriike seoses rakendamisega ja rikkumismenetlustega. ma ei saa üksikasjadest täna rääkida sellest, aga täna volinike kolleegium otsustab mitme rikkumismenetluse käivitamise osas ja te pressibriifingult kuulete, mis valdkondades täpselt nõnda juhtub täna Te viitasite ka sellele, kuidas lähenevad üksteisele või kuidas äh, hinnata pagulasstaatust ja täiendava kaitse staatust, mis on olulised osad varjupaiga kehtivatest reeglitest. ma võin teile öelda, et see praegune, ehk siis see praegune ebavõrdne olukord seoses elamislubadega pagulaste ja täiendava kaitse puhul, et me oleme tõesti näinud kinnitust sellele toiminguskontrolli käigus ja ühesõnaga, see on tõsi ja järgmine komisjon koostöös kaasseadusandjatega peab otsustama, mida edasi teha, aga te ütlesite õigesti, et ka toimivuskontroll on selle lünga tuvastanud nüüd äh, pikaajalise elaniku direktiiv, te tegite mitmeid ettepanekuid ja võtame neid arvesse ja kaalume neid oma edasises töös ja isegi aga praeguses poliitilises olukorras ma ei saa sellest üksikasjalikumalt rääkida. härra Soido ütles, on öelnud, et ähm, tuleb arvesse võtta ka positiivseid arenguid. võin teile kinnitada et aruannetes teeme me ka vahet selles aspektis. Te ütlesite ka sõnaselgelt välja, et on teatud lüngad tööturu integreerimisel. ja seadusliku rändepoliitika erinevatel eesmärkidel. härra esimees, ma kordan seadusliku rände poliitikal on kolm erinevat sammast. iga samba puhul tuleb lähiaastatel mõelda, kuidas neid paremaks muuta. esimene sammas on seadusliku rände humanitaarne pool. humanitaarne pool tähendab põhimõtteliselt ümberasustamispoliitikat. selle puhul tuleb mõelda täiendavale rakendamisele, ma tuletan teile meelde, et Euroopa Liit on just välja pakkunud eh, viiskümmend tuhat ümberasustamiskohta ja seda rakendatakse. see on esimene samm, esimene sammas. teine sammas on eh, seotud tööturuga, siin on meil siis sinine kaart, sinise kaardi puhul tuleb rääkida sellest, eh, kui kaugele saab asjaga edasi minna, need on poliitiliselt lahtised küsimused. kolmas sammas, mida ei tohi unustada on see, et kui meil pole kõikehõlmavat seaduslikku rändepoliitikat Euroopa Liidu tasandil, siis on võimalik, siis ei ole võimalik midagi pakkuda läbirääkimiste käigus kolmandatele riikidele, näiteks tagasivõtmise ja tagasisaatmise kontekstis. ehk siis me tahame võidelda ebaseadusliku rände vastu, jah, aga samaaegselt tuleb ka tuvastada seaduslikke avatud teid seadusliku rände tarbeks Euroopa Liidu suunal. see oli mu üldine kommentaar härra Zoido sõnavõtu kohta. proua Sippel, te tõstatasite mitmeid teemasid, mis on väga poliitilised ja ilmselt ähm, vastused tulevad siis järgmise kolleegiumi käest, ka kuulamiste käigus saab võib-olla poliitiliselt nendest teemadest rääkida ka oma aruandes ütleme me välja, et kõikide direktiivide puhul on selline tegelik probleem rakendamisega, ehk siis sellist roosilist pilti olukorrast ei ole, ei, me mõistame, et tegelikult päriselt ongi probleeme nende direktiivide rakendamisega liikmesriikide poolt. kui rääkida täiendavast harmoneerimisest, siis peame vaatama, milline on poliitiline olukord järgmise komisjoni puhul ja sama kehtib ka viimase sõnavõtu puhul, mis puudutas võimalikust erinevate õiguslike skeemide kohta. ma arvan, et nii palju praegu minu poolt, härra esimees, nii palju saan ma täna öelda ja nagu oma äh, ettekande lõpu alguses ütlesin, siis komisjon on teie käsutuses, kui te soovite üksikasjalikumat infot, aitäh. oli. aitäh, härra Ööl, kindlasti tuleb veel võimalusi selleks, et jätkata arutelusid selle kõige tähtsama, asjakohasema aspekti puhul Euroopa Liidu rändepoliitikas. sageli kritiseeritakse seda, et Euroopa Liiduni on raske äh, jõuda sisserändajatele, et jah, on teatud seaduslikke viise, aga paljude puhul on olemas teatud lüngad ja ebatõhusused, ka rakendamise puhul on olukord selline, et see muudab ainult hullemaks üldiselt Euroopa Liidu rändepoliitika maastikku ja kindlasti libe komisjon peab selle teemaga tegelema. aga sellega oleme ammendanud päevakorra hommikupoolseks tööosaks. töö jätkub kell kolm pärastlõunat volinik Kingiga, julgeolekuliidu volinikuga. hakkame rääkima üheksateistkümnendast julgeolekustrateegia äh, raportist, aga tuletan teile veel meelde, et koordinaatorid, koordinaatorid, meil on koordinaatorite koosolek mõne minuti pärast, aga mitte siin, vaid me vahetame saali ja see saal on Altiero Spinelli hoones E kaks. üksteist kolmkümmend alustame ja töötame kaksteist kolmekümneni. libekomisjon jätkab tööga kell kolm. aitäh!